Teil on tõlgitud dokumendid olemas. Teil on olemas äh, tõlkekanalid bene Benvenuti. tere tulemast kõigile osalejatele. meil on täna oluline ühiskoosolek. näen, et olete õiged kanalid üles leidnud. igal kabiinil on peal number, mille kellelgi saate kanali üles leida. la trad- traduzione in lituano è la Leedu tõlge tuleb kanalilt number viisteist. tere tulemast kõikidele osalejatele meie olulisele ühiskohtumisele, mis on siis ühiselt Äh, ITRE ja Leedu eesistuja poolt korraldatud. tervitan eriti siin äh, erinevate riikide parlamentide esindajaid, kes on äh, sellele üritusele siia spetsiaalselt tulnud ning kes annavad oma panuse tänase päeva jooksul meie arutellu. tänan siin eriti Leedu eesistujat ja e, härra Žemaitaitist, kes selle ettepanekuga välja tuli. tegemist on väga olulise teemaga meie tuleviku jaoks, energia siseturg. selline algatus Euroopa Parlamendi poolt koos erinevate riikide parlamentidega ning äh, nõukogu eesistujaga on oluline institutsioonide vahelise ja parlamentide vahelise koostöö näide Euroopas. tänane koosolek pakub suurepärast võimalust vahetada ausalt ja süvendatult oma arvamusi Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vahel Euroopa äh, energia küsimustes. Euroopa energiapoliitika on praegu olulises punktis. energia siseturu väljaarendamine on absoluutne prioriteet nii taristu kui ka konkurentsivõime tõstmise ja hindade ala, alandamise küsimuses. erinevate eh, riikide olukord on erinev, normide rakendamine on erinevas etapis ning väga palju on olnud ka rikkumisi ja majandusolukord on keeruline, nii et meil on vaja leida koheselt eh, lahendusi, mis oleksid kehtivad ka pikaajalises perspektiivis kindlasti tuleb meil siin oluline ja huvitav arutelu. hommikupoole juhatan mina koosolekut ja härra Žemaitaitis võtab juhatamise üle pärastlõunal ja pärastlõunane sessioon algab meil kell kolm. nüüd annan siis sõna Äh, härra Žemaitaitisele, kes on Leedu Seimi energiakomisjoni esimees. tere hommikust, kallid kolleegid, külalised, daamid ja härrad. majanduskasv ja konkurentsivõime on peamisteks eesmärkideks Euroopa Liidus, eriti just praegu, kui kogu Euroopa võitleb ülemaailmse kriisi tagajärgedega taastuvenergia ja kättesaadavad hinnad on peamiste eesmärkide hulgas. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta veebruaris otsustas ülemkogu kinnitada peamised Euroopa energiapoliitika eesmärgid ehk lõpule viia siseturg, energia siseturg ning tagada, et pärast kahe tuhande viieteistkümnendat aastat ei oleks enam energiasaari Euroopa Liidus kui me nüüd hindame tehtud edusamme, siis äh, maikuus koostas ülemkogu, pidi, otsustas ülemkogu, et koostatakse raport ning võetakse ka kokku energiapoliitika ning tagatakse energiatootjatele kolmandatest riikidest äh, võrdsed tingimused. ma tahaksin rõhutada, et taastuvenergia ning energiasüsteemide integreerimine Euroopa Liidu siseturu loomise läbi ning ka selle välismõõtme tagamise läbi on peamise, olnud peamisteks Leedu eesistuja prioriteetideks. mul on väga hea meel ära märkida, et eelmisel nädalal võeti vastu Energianõukogus väga, kaks väga olulist raportit ehk siis siseturu lõpuleviimises tehtud edusammud ning välismõõtme muutused. ma tahaksin rõhutada, et esimest korda kiideti sellised dokumendid heaks ja Leedu on oma eesistumise ajal väga palju jõupingutusi teinud, et Euroopa Liidu energia siseturgu lõpule viia ning suurendada Euroopa energiapoliitika välismõõdet. ma olen kindel, et need on väga olulised dokumendid tuleviku jaoks, kui energiapoliitika alal võetakse vastu otsuseid. kallid kolleegid, ma tahaksin tänada siinkohal proua Sartorit, kes on ITRE komisjoni esimees ja kes on väga palju tööd ära teinud selle ühiskohtumise korraldamisel. ma tahaksin tänada teda tema isikliku pühendumuse eest, sest ta kutsus siia ka riikide parlamendid, et rääkida olulistest energiapoliitikaga seonduvatest eesmärkidest. nii et tahaksin teile veel kord öelda tere tulemast täna siia ja loodan, et meil kõigil on siin täna võimalus konstruktiivselt tööd teha ja elavaid arutelusid pidada, aitäh! suur tänu! tänan härra Žemaitaitist et ta on täna siia tulnud ja nende sissejuhatavate sõnade eest. tänan. siinkohal ka kõiki äh, riikide parlamentide esindajaid ja soovin neile tere tulemast. nüüd on meil siis äh, äh, kord sõnavõttude käes mis peaksid siis lõppema umbes üksteist kolmekümneks, selleks et meil oleks võimalik ka pisut arutelu pidada pärast seda. seega alustame. Äh, meil on kümme-viisteist minutit ette nähtud kõneleja kohta ja ma palun teil rääkida ka küllalt aeglaselt selleks, et tõlkidel oleks lihtsam tõlkida. seega alustame härra Jaroslav Neverovitšiga, kes on Leedu energiaminister, palun. aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, eh, riikide parlamentide esindajad, daamid ja härrad, ma tahaksin teid kõigepealt tänada, et te andsite mulle võimalust tulla siia ja rääkida edusammudest mis me oleme teinud eh, energiasiseturu täiustamise suunas. tegemist on väga olulise teemaga ning ma tahaksin teiega jagada mõningaid ideid nõukogu seisukohast. väga oluline on see, et me liiguksime ühtse energia siseturu suunas, mis oleks Äh, integreeritud ja ühendaks kahtekümmet kaheksat erinevat energiaturgu. ma tahaksin üle korrata Euroopa energiapoliitika põhieesmärgid, mis on jätkusuutliku energiasüsteemi loomine Euroopas, konkurentsivõime suurendamine ning tarnekindluse tagamine kodanikele ning tööstusele. meil on meie eesmärgiks on luua konkurentsivõimeline ning stabiilne energiaturg, see on meie esimene prioriteet ning selleks peame tegelema koos energiapoliitika küsimusega, meil on siin vaja rohkem Euroopat. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta veebruaris otsustas ülemkogu energia siseturg lõpule viia järgmise aasta lõpuks ning äh, kustutada kaardilt energiasaared kahe tuhande viieteistkümneks aastaks. selle aasta maikuu ülemkogu palus nõukogul raporteerida informeerida aasta lõpuks tehtud edusammudest eh, nende kokkulepitud eh, eesmärkide osas, võttes arvesse sise- ja välisturu seotust, nõudis ülemkogu, et vaadatakse läbi kahe tuhande üheteistkümnenda aasta nõukogu järeldused energiapoliitika kohta. Leedu eesistuja võttis need kaks ülesannet enda peale ning tänu komisjonile ning liikmesriikidele oleme saanud siin edusamme teha. mul on hea meel, et Euroopa Parlament on samuti siin oma seisukohta äh, väljendanud, võttes vastu septembrikuus härra Puuseki raporti plenaaril. tänu meie ühistele jõupingutustele siseturu lõpuleviimise suunas ning äh, välismõõtme äh, parandamise osas oleme Mm, saime kinnitust ja toetust ka energiaministritelt eelmisel nädalal. motivatsioon liikmesriikide poolt on muidugi väga oluline meie eesmärkide saavutamiseks ning sellepärast võtab see raport arvesse siis seda, mis on nüüdseks saavutatud ning toob välja need piirkonnad, kus, need äh, alad, kus on vaja veel edasisi jõupingutusi teha. Mm, siin on välja toodud meil on vaja konkreetseid reegleid koos integreeritud elektrituruga ning kui ma peaksin nüüd hindama praegust olukorda, siis ma võin öelda, et me oleme juba väga palju ära suutnud teha turu integreerimisel, kuid me ei ole veel jõudnud lõppsihile selleks, et välja tuua põhielemendid meie tööst, tahaksin kõigepealt rääkida sellest, milles liikmesriigid kokku leppisid äh, raportis, siseturgu puudutavas raportis. kõigepealt on meil vaja turu liberaliseerimist täieliku energiapaketi ülevõtmisega ning äh, võrkude rakendamisega tegemist on alustalaga ühendatud Euroopa energiaturu loomiseks, kus osalevad aktiivselt ka kodanikud. ma tahaksin ma tahaksin rääkida teile võrkudest. meil on vaja siin ütlustada reegleid kogu Euroopa Liidus selleks, et Äh, piiriüleseid energiavooge parandada ning äh, turge ühendada. veel üks kriitiline element, mille kallal tuleb tööd teha, on energiataristu väljatöötamine ja seda ilma viivituseta. Euroopal on vaja tõeliselt füüsiliselt ühendatud siseturgu selleks, et siseturg saaks täielikult toota, töötada ning äh, tagaks elektriga ning gaasiga varustatus seal, kus seda vaja on. siin on vaja suuri investeeringuid selleks, meil on vaja energiasaari ühendada ning äh, äh, parandada taastuvenergiaga varustatust see on seotud meie ühisprojektidega. pärast seda, kui komisjon võttis vastu esimese vastava nimekirju oktoobrikuus, esitleti seda ka konverentsil Vilniuses novembri alguses. see kõrgetasemeline konverents oli heaks võimaluseks vaadata, mida Euroopa on juba saavutanud ning millised on tulevased väljakutsed ja milliseid lahendusi saaks leida selleks, et siseturgu lõpule viia. vastav rahastus ning regionaalne koostöö on määrava tähtsusega puhul ja sellel konverentsil saime anda teada eh, infrastruktuuriprojektidest ka laiemale avalikkusele. PIC nimekiri eh, näitab, milline on meie ühine pühendumus, milles ka saame ka vastavaid eh, tulemusi, see tähendab, et me läheme nüüd juba projekti ellurakendamise suunas, mis on määrava tähtsusega energiasüsteemide ühendamiseks ja lõpuleviimiseks. kaksteist regionaalset rühma on valinud Peitsi nimekirjad ning eh, nüüd tagatakse erinevate liikmesriikide ühendatus. Peitsi nimekiri eh, tegeleb energia pudelikaeladega, mis on oluline selleks, et siseturgu lõpule viia ning üle viie miljardi euro on ette nähtud äh, infrastruktuuri konkurentsivõime parandamiseks. Need infrastruktuuri projektid oleksid võimatu, neid oleks võimatu ellu viia ilma vastava pühendumuseta ning ne, see aitab kaasa energiaisolatsiooni äh, energiaisolatsioonist pääsemiseks ning taristu parandamiseks. see vähendab energiasõltuvust ning suurendab energiajulgeolekut kogu Euroopa Liidus. elektrisektoris tagab see piiriülese ühendatuse, kõik Euroopa Liidud saavad, saavutavad kümneprotsendilise ühendatuse eesmärgi ning gaasisektoris on samuti olulised muudatused, N-1 standardid täidetakse enamuse poolt liikmesriikides ning enamik liikmesriike on siis äh, vähemalt kahe varustajaga BC nimekiri on ainulaadne mitte ainult vormiliselt, vaid ka sisu poolest peale erinevate liikmesriikide ühendamise on see nimekiriga projektidest, mis ühendavad kogu energiasüsteeme. ma viitan siin Balti riikidele, eh, kus püütakse energiavõrke ühendada kontinentaalse Euroopaga, see tagab selle, et eh, Balti riigid on täielikult ühendatud Euroopa energiavõrgustikku ja mitte ainult turu, vaid ka süsteemide perspektiivist. Nende nimekirjade näol on tegemist tõelise revolutsiooniga Euroopa Euroopa energiapoliitikas, äh, siin äh, näidatakse tõeliselt Euroopa solidaarsust üles ning äh, aidatakse oluliselt kaasa turgude ühendamisele. nüüd on meil nende prioriteetsete projektide puhul vaja ka rakendamist. ja siin on mõned praktilised küsimused enne kui saame äh, öelda, et siseturg on lõpule viidud, äh, tegemist on siis äh, tootmise ülekandmisega seotud küsimused, taastuvenergiaallikad ning tarbijad peavad samuti olema aktiivselt siia kaasatud ma olen kindel, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpuks oleme astunud otsustavaid samme Euroopa Liidu siseturu täiustamise suunas, ma olen kindel, et ühepoolsed poliitilised otsused ei hakka fragmenteerima Euroopa turgu. me pea, me oleme muidugi teadlikud sellest, et teatud valdkonnad jäävad liikmesriikide pädevusse ja praegu näiteks liikmesriikide toetused äh, taastuvenergiale on ainult riiklikul tasandil ning äh, me täiustame neid omavahel, kuid see võib endaga toosa kahju siseturule, seda killustades ning seda moonutades. siin on näha aga positiivset arengut. Äh, hiljutine komisjoni teatis teatis elektrituru kohta on heaks suuniseks riiklike toetuste skeemi reformimisel selleks, et meil oleks piisav äh, äh, back-up süsteem ning äh, kodanike kaasamine. ma olen kindel, et komisjoni suunised aitavad kaasa ka sellele, et, et tootmisvõimekus on tagatud ning see teeb olulise panuse ka Euroopa põhise lähenemise suunas. ma viitan siin eelnevate tingimuste läbivaatamisele. Nende kriteeriumite läbivaatamine peaks tagama, et Äh, turg on tõhus ja lükata siis kõrvale ebatõhusad plaanid. suurem paindlikkus on siseturu tuleviku jaoks määrava tähtsusega ning äh, tarbijad ning ettevõtted saavad selles täielikult osaleda, see tähendab, et energiaarved äh, kahanevad ning sellega välditakse ka uusi suuri investeeringuid. minu jaoks on see oluliseks elemendiks integreeritud Euroopa siseturul, tagades siin äh, tugevuse ja stabiilsuse turule. meil on juba olemas äh, kogemus regulatiivses ja taristualal, aga nüüd on vaja need otsused ellu rakendada, see on ainus võimalus, kuidas oma ootusi reaalsuseks muuta, aitäh teile! Grazie veramente al ministro dell'energia. suur aitäh, lugupeetud minister. härra Jaroslav Delovitš. ma tahaksin, aga nüüd anda sõna härra Puusekile, kes on äh, Euroopa Parlamendi saadik. ja tema räägib meile sellest, kuidas muuta hästi toimivaks Euroopa energiaturg. Uh, got... head kolleegid uh, liikmesriikide parlamentidest, tegemist on uh, väga olulise teemaga. me tahaksime arutada energiaküsimusi, mis on eriti oluline meie majanduse jaoks, eriti kui me soovime uuesti uh, industrialiseerida Euroopa Liitu, see tundub olevat vajalik, me tahame konkurentsitingimustes võitjaks jääda kõikjal meie planeedil. seega on hädavajalik parandada üldiselt tootlikkust ja energiahinnad on ka sellest lähtudes väga olulised. saan omalt poolt toetada ainult äh, kõike seda, mida ütles härra minister, kes esindab siin Leedu eesistujat tegemist on eesistumise lõpuga peaaegu, hea sõber, aga ta on teinud väga palju selleks, et luua energia ühis, ühtne turg. ja selleks, et vähendada lõhet liikmesriikide vahel. ning samuti selleks, et rohkem investeeritaks taristutesse. me oleme edasi astunud väga suure sammu pooleaastase Leedu eesistumise jooksul, aga samuti tuleks toonitada kõiki komisjoni eh, tegevusi alates kahe tuhande üheksandast kümnendast aastast, sellepärast et volinik nimetati ametisse kaks tuhat kümme. väga palju tööd on ära tehtud õigusloomega selleks, et luua ühtne energiaturg siin võiks küsida, milleks seda vaja on. meie tahame kriisist väljumise strateegiat. taastumine ei ole piisav. finantssüsteemi mm, stabiilsusest samuti ei piisa. väljumisstrateegia tähendab seda, et SKT kasvab pluss kaks, pluss kolm, pluss neli, pluss viis. millised on vahendid mis meil praegu on. Euroopa Liidu ühisturg, seda me jällegi taaskäivitame. siin on sada viiskümmend nii-öelda pudelikaela, aga me peaksime parandama oma ühisturgu kõikides valdkondades. teiseks on meil innovatsioon, Euroopa reindustrialiseerimine, uuenduslik majandus ja muidugi energia tarnekindlus, väga oluline teema. ja ka keskkonnakaitse. sellega tuleb arvestada. ütleksin, et ühtse või Euroopa-sisese energiaturu loomine võimaldab meil parandada kõiki kolme järgnevatest elementidest. esmalt saame me ära kasutada kõiki meil olemasolevaid vahendeid, ressursse liikmesriikides ja võistelda seega ka avatud energiaturul. eesmärgiks on ikka nii madalad hinnad kui võimalik. me peaksime samuti koordineerima gaasi või elektri ostmist väljastpoolt Euroopa Liitu, nii et meie positsioon oleks tugevam, pidades läbirääkimisi äh, välispoolsete tarnijatega. samuti peaksime me suurele Euroopa turul tagama stabiilsed reeglid. ja samuti peame tagama hinnakindluse siseturu äh, korraldus äh, energiavaldkonnas on oluline selleks, et hinnad oleksid stabiilsed ja see aitab äh, tagada ka kindlust meie investeerijatele, sellepärast et selleks, et nad saaksid investeerida, peavad nad teadma, mis saab tulevikus energiahindadega. vastasel juhul ei ole äriplaani võimalik koostada me peaksime niimoodi just oma sisemist energiaturgu korraldama. kaasa aitama tarnekindlusele, hindade konkurentsivõimelisusele ja keskkonnakaitsele. kuidas me peame turgu parandama? mõningad juhtlõngad mis tunduvad olevat kõige olulisemad minu enda raporti jaoks. mina olin raportööriks Euroopa Liidu energia siseturu küsimustes. enne minu raportit aasta tagasi Euroopa Komisjon avaldas teatise energia siseturu kohta. ja minu raport oli vastuseks siis komisjoni poolt koostatud teatisele mida on vaja? muidugi taristut, piiriüleseid ühendusi. härra Neverovitš mõned hetked tagasi andis palju infot selle teema kohta ning see oli muuhulgas ka Leedu prioriteediks, energia prioriteedis siseselt. tõesti väga oluline prioriteet, sellepärast et ilma ühendusteta ei ole meil võimalik mitte midagi teha meil ei ole ühtset energiaturgu, meil on vaja gaasijuhtmeid ning eh, elektriühendusi ka Euroopa Liidu siseselt. meil on olemas eh, vahendeid ligikaudu kuus miljardit eurot ning neid vahendeid tuleks ka kasutada kõige olulisemate ühenduste loomiseks me peaksime samuti arvestama oma ida- ja lõunapoolsete naabritega. Nad äh, on koos energiaühenduses, kokku on, äh, kuulub sinna üheksa riiki, kolm meie idapartnerluse partnerite seast Ukraina, Moldova, Gruusia ning kuus riiki Lääne-Balkanilt kes ei ole Euroopa Liidu liikmed veel. väga oluline on ühiselt äh, teha ettepanekuid e, nendega koos, see on oluline nii meie jaoks, energiatarnekindluse jaoks kui ka nende endi jaoks sellepärast et väga tähtis on, et me suudaksime turgu laiendada. meil on vaja investoreid, Euroopa äh, investeeringuid ja erasektori vahendeid. teiseks, meil on vaja ühiseid reegleid energiasiseturu jaoks. esmalt õiglast juurdepääsu elektriliinidele, gaasijuhtmetele ja kõikidele muudme-, muudele seadmetele. väga oluline on, et Euroopa Liidu välised ettevõtted kes äh, suhtuvad äh, lugupidamisega meie sisereeglitesse, nende jaoks on äh, väga oluline, et me tagaksime võrdse juurdepääsu, seda õiglase kaubanduse jaoks. meil on vaja ka sarnaseid ülekandekoode või võrreldavaid, sellepärast et praegu peaaegu igas liikmesriigis on meil erinevad koodid see on väga tähtis ning see on meie ametite ning liikmesriikide reguleerijate pädevuses. väga oluline on samuti toetus taaskasutavatele energiaallikatele ja nende kasutamine peab olema sidus. on võimatu kaubelda taastuvate energiaallikatega kui ühes riigis toetatakse väga tugevalt taaskasutatavate energiaallikate kasutamist, aga teises jälle mitte üldse. sellisel juhul kauplemine ei ole võimalik, võiks siis äh, ju lausa rääkida peaaegu dumpingust. samm-sammu haaval peaksime me stiimuleid pakkuma mitte ainult tuumaenergia ja fossiilkütuste valdkonnas, vaid ka taastuvate energiaallikate valdkonnas. võib-olla alles kaks tuhat kakskümmend hakkab see toimima, aga tõenäoliselt oleks see kõige parem meie energiaturu jaoks, kui meil ei oleks mingeid stiimuleid üldse mitte mingi, et energiaallikate tarbeks hindade reguleerimise lõpetamine. me ei peaks reguleerima energiahindu liikmesriikides. seda seetõttu, et see ei ole konkurentsivõime seisukohalt äh, õigest lähtumine ning samuti energiahindade tasakaalustatuse seisukohalt. me peaksime silmas pidama et osa meie turust on haavatav, tarbijad nimelt. osadel tarbijatest on vaja alati palju abi võib, võib-olla kaksteist kuni viisteist protsenti meie tarbijatest. ülejäänud teile peaksid kehtima aga täiesti vabad hinnad. meil on vaja kasutajasõbralikku turgu, nagu ka minister Neverovitš ütles. ja viimaseks me valmistasime ette me oleme ette valmistanud väga palju õigusakte, kolmas energiapake, kõige olulisem neist, märtsis eh, kaks tuhat üheksa Tšehhi eesistumise ajal ja ellurakendamise tähtajaks oli kaks tuhat üksteist, siis kaks aastat tagasi. nii palju, kui me, te teate, kaheksateist ei ole veel hakanud kolmandat energiapaketti ellu rakendama. lisaks sellele on meil ka väga palju muid olulisi õigusakte. gaasitarne, äh, turvalisuse tagamine, mis on äärmiselt tähtis tuumaenergia turvalisus, siseturu strateegia, valitsustevaheliste kokkulepete kohta info vahetamine eh, liikmesriikide, kolmandate riikide vahel energia valdkonnas, kõik see on väga tähtis. meil peab olema, see peab võimaldama meil omada tugevamat positsiooni läbirääkimistes üle-Euroopaline energiataristu ja nii edasi, nii edasi, need kõik on väga olulised, sellepärast et head sõbrad, te olete kohal siin erinevatest liikmesriikidest ja väga tähtis on, et meie liikmesriigid, valitsused, liikmesriikide parlamendid ka tegelikult ellu rakendaksid õigusloome. see on väga suureks nõrkuseks meie energiasiseturul. seadusaktid on olemas, kõik on laual, aga midagi ei ole veel ellu viidud. ja lubage mul ütelda kolm aastat tagasi tegin ettepaneku koos Jacques Deloriga, endise Euroopa Komisjoni presidendiga, luua energia, Euroopa energiaühendus, see oli kolm aastat tagasi. see hakkas pihta poliitilisest mõttest. kuidas ette valmistada ja teha ühist energiapoliitikat, tegemist võiks olla millegagi, mis sarnaneks näiteks ühise põllumajanduspoliitikaga. kolm aastat hiljem oleme me peaaegu nii kaugele jõudnud selle suure mõttega, see on peaaegu realiseerunud, Euroopa Parlament, ka komisjon on seda mõtet tugevalt toetanud ning nüüd on meil vaja eelkõige reguleerimist ning elluviimist liikmesriikides. ja natukene lisatööd piiriüleste ühenduste puhul, samuti on vaja ellu rakendada kogu vaja, kõik vajalikud lahendused vabaks kaubanduseks Euroopa Liidu siseselt energiavaldkonnas. seeläbi on meil võimalik tagada täielik hindade stabiilsus, hinnad, mis oleksid äh, vastuvõetavad, tasakaalus ning äh, samuti on seeläbi võimalik tagada keskkonna ja kliimakaitse, aitäh! suur aitäh, äh, esimees Puusek, sõnavõtu eest, te näete, millise kirega tööstuskomisjon ja parlament ja teisedki kolleegid selle teemaga tegelevad. nüüd jätkame oma tööga. volinik Oettinger pidi kahjuks tühistama oma tänase osaluse, sellepärast et äh, viimasel hetkel pidi ta mujale minema, aga siinkohal tahaksin tervitada Philip Load komisjoni energiadirektoraadi peadirektorit ja tema tutvustab meile komisjoni tööd ning ta on alati eh, silmas pidanud ka parlamendi poolt tehtud oma töös. Um, suur tänu, proua esimees, lugupeetud äh, riiklike parlamentide esindajad, mul on väga hea meel täna esindada siin härra Oettingeri ta on täna lõunakoridori allkirjastamisel ja tegemist on tõesti väga tähtsa sammuga selleks, et gaasiallikaid mitmekesistada ja suurendada meie varustajate hulka. ma arvan, et et äh, proua esimees ütles täiesti õigesti, aga mina soovin äh, tänada Leedut eesistujariigina selle ürituse korraldamise eest. dialoog riiklike ja Euroopa Parlamendi vahel ei ole olnud nii tähtis veel mitte kunagi varem kui praegu. on väga tähtis, et meil on tõesti Euroopa poliitikad ja riiklikud poliitikad kooskõlas energiavaldkonnas, samamoodi nagu ka meie üldised eesmärgid see arutelu toimub praegusel hetkel äh, väga õigel ajal, väga tähtsal ajal, sest komisjon jaanuarikuus peab tegema ettepanekuid selleks, et äh, ette valmistada veebruarikuist konkurentsivõime üle kogu ja energiahindade ja energiaturgude äh, ja ka kahe tuhande kahekümnenda aasta taguse perioodi ülemkogu ja mõeldes nüüd meie töö peale, parlamendi, nõukogu ja komisjoni koostöö peale äh, kahe tuhande äh, raamistiku osas, mis äh, saab alguse pärast kahe tuhande kahekümnendal aastal, siis need eesmärgid on täiesti teistsugused kui see, mis kahe tuhande kaheksandal aastal paika pandi. tõesti, et meil energiapoliitika osas tuleb suunad täiesti üle vaadata, me peame mõtlema finantskriisi mõjude peale, majanduslanguse peale mis on äh, vähendanud äh, investeeringuid ja samal ajal suunanud kursi pigem madala süsinikusisaldusega majandusse, äh, majanduse investeeringuid. Fukushima oli siin väga suureks sammuks. peale selle tuli meil ka ületada lõhe Euroopa Liidu ja USA vahel ning kõik riigid muretsevad äh, selle pärast, kas inimestel on võimalik energiat äh, endale lubada, sest sissetulekud ei ole tõusnud, samal ajal aga energiahinnad äh, tõusevad kogu aeg, seda ka sellepärast, et Aasias on nõudlus fossiilkütuste järele nii palju tõusnud kui me nüüd vaatame neid traditsioonilisi pikaajalisi eesmärke, et meil oleks ühine lõimunud turg Euroopa Liidus elektri ja gaasi jaoks, siis selle taustal võib öelda, et selle ühisturu lõpule viimine äh, on kohustuslik, meil ei ole mitte mingit muud valikut, isegi kui meie poliitikad muutuvad. ja kui mäletate, energiateekava kahe tuhande viiekümnendaks aastaks, äh, mis ei olnud strateegia, aga komisjon töötas selle välja ja siis me ütlesime seal, mis meil tuleb ellu viia nagunii ja üks nendest eesmärkidest oli energia ühisturu lõpuleviimine ja peale selle saime me aru, et meil on vaja süsteemi sisse toita rohkem elektrit, rohkem alternatiivseid energiaallikaid, me peame kasutama nutikaid lahendusi, olema energiatõhusad, kui me soovime oma eesmärke täita meie kohustus on ka luua sellised tingimused, et energiat on võimalik tooda võimalikult odava hinnaga ja nagu härra Puusek juba ütles, ühisturu lõpuleviimine tegelikult annab väga suure panuse selleks, et majandusele uuesti hoog sisse lükata. ja mitte ainult komisjon ja parlament ei ole selles põhimõttelises küsimuses ühel nõul Äh, need arutelud, mis toimusid kahe tuhande kolmekümnenda aasta kliima- ja energiapoliitika raamistiku üle, et äh, ja arutelud selle rohelise raamatu üle tõi väga selgelt välja, tõid väga selgelt välja selle, et me oleme tegelikult ühel nõul turu lõimimise osas, selle asemel, et äh, lihtsalt hukka mõista killustumine. ja viimane uuring, mida läbi viidi, siis tegelikult äh, tõi välja selle, et ühisturu mitte lõpuleviimine võib endaga kaasa tuua nelikümmend kuni seitsekümmend miljardit kulusid igal aastal. ehk et kui me ei ühenda turgu, kui me ei taga suuremat konkurentsi, energiavarustuskindlust, äh, kulutõhusust, siis äh, kulud on suuremad iga valitsuse jaoks, iga ettevõtte jaoks nüüd eesmärgid kliimapoliitikas äh, pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. Äh, väga tähtis on, et me mõtleksime siingi kulutõhususe peale ja jällegi sellepärast energia ühisturg on tõesti kõige tähtsamaks eeltingimuseks selle raamistiku elluviimisel. meie komisjonis teeme kõik endast oleneva selleks, et sõnumit äh, laiali saata, meenutame valitsustele nende kohustusi rakendada seda seadusandlust mis on vastu võetud Euroopa ühisturu kohta, Euroopa energiaühisturu kohta. me kordame ikka ja jälle neid majanduslikke argumente tagamaks turu toimimist. ja see üle-euroopaline energiaturu mõõde tegelikult ei peaks panema meid uskuma, et see lihtsalt riiklikult tasandilt nii-öelda hüppab üle Euroopa Liidu tasandile kõige tähtsam kaubandus- ja energiapoliitikas ja sellesse investeerimises on see, et me peaksime vaatama, millised võimalused on teha seda kõike koostöös naabritega. sellepärast, et äh, väga tähtis on, et riiklikud ja Euroopa tasandi eesmärgid ühendatakse. see, mida siiamaani tehtud gaasiturul, tuleks edasi viia ka teistel turgudel nüüd lähtume sellest seadusandlusest, mis on meil olemas ja härra Puuseki raportiga teised tööstuskomisjoni algatused aitavad meil ka ähm, võrgukoodid Euroopa üleselt paika panna. me siin tõesti peame saama ka avaliku arvamuse enda poole peale. ja meil on vaja ka äh, selgemat pilti saada sellest, millised on hinnad ja kuidas tagada kulutõhusust. nagu öeldud, üks asi on täiesti selge turud on äh, kõige vähem halvad, kui mitte isegi kõige tõhusam meede selleks, et saada energiat äh, hea hinnaga. seda nii riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil. kui poliitikud unustavad selle põhimõtte, siis nad äh, võtavad vastu lühiajalisi meetmeid, mis äh, võivad aga pikaajalises perspektiivis turule pigem halba teha ja hoiavad ära selle, et oleks võimalik äh, kasu lõigata mastaabisäästust. esiteks tuleb liikmesriikidel välja töötada uus lähenemine selleks, selles osas, kuidas nad äh, sekkuvad turgudesse, nad peavad mõtlema selle peale, äh, millist rolli mängivad äh, väärtusahelad ja tuleb kaitsta kodanikke. see kõik on väga tähtis selleks, et tagada korralik turgude toimimine. peale selle tuleb mõelda energia väga palju vajavatele tööstustele makstavate tagasimaksete üle ja kuidas ähm, kompenseerida seda kõike ettevõtetele ja majapidamistele. peale selle tuleks mõelda ka uute tehnoloogiliste lahenduste kasutamise peale ja peale selle tuleks mõelda ka selle peale, et ka riiklikud äh, toetused äh, ei tohiks minna liiga kaugele ja meil peaksid olema teatud reservimeetmed Nendel meetmetel on väga tähtsad riikideülesed mõjud ja siseturul on, peab olema ruumi selleks, et õitsele puhkeda. meil on vaja tihti äh, riiklikke poliitikaid toetada, tugevdada, mitte neid uuele rajale lükata härra Puusek ega härra minister ütlesid juba, et me ei saa nõus olla sellega, et äh, rakendamine ei toimi. eriti nendes küsimustes, milles on kokku lepitud äh, nõukogu ja parlamendi tasandil. kui kokkulepe on vastu võetud, siis tuleks seda rakendada kõikides liikmesriikides. ei ole, ei saa olla nõus sellega, et ähm, ühisturgu halvatakse sellega, et ei rakendata ja komisjon ei kahtle rikkumismenetluse algatamises selleks, et Äh, hoolitseda rakendamise eest. energiapakett võeti vastu kahe tuhande üheksandal aastal ja kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks tuli see rakendada, nüüd kaks pool aastat hiljem on ikka veel kaksteist juhtumit, kus me saame selgelt öelda, et direktiive pole ellu rakendatud ja üheksa puhul on nüüd Euroopa Komisjon pöördunud Euroopa Kohtusse ja kolme puhul ootame me arvamust seitsme liikmesriigi kohta me hindame ka seda, kas on viidud äh, õigusandlus kooskõlas siseriikliku seadusandlusega. vaadates nüüd seda investeerimisvajadust, selleks et energiaturg toimiks, on meil vaja ka korralikku äh, ülekandmevõimeid, aga ka vastupidi tuleks seda küsimust vaadata, kui ei ole turgu, siis ei ole võimalik ka tõhusalt investeerida me peame tagama selle, et siseturg toimiks ja niimoodi on investoritele tagatud ka stabiilsus, mida neil on vaja ja me saame anda ka korralikke tagatisi hindade stabiilsuse kohta. komisjon äh, jätkab äh, liikmesriikide äh, puhul nõudmist, et nad võtaksid kõik kogu seadusandlusega siseriikliku seadusandlusesse üle ja meil on tõesti vaja Euroopa Liidu tasandil lahendusi hindade osas me oleme praegusel hetkel välja töötamas raportit, nagu ma juba ütlesin eelnevalt, veebruarikuuks, kui toimub äh, konkurentsivõime ülemkogu. eelmisel nädalal see amet, mis vastutab koostöö eest ähm, siseriiklike ametitega, ESA, äh, avaldas uuringu, mille kohaselt kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal maksud energiaturgudel on tõusnud. meil on vaja läbipaistvust selleks, et teada saada, miks hinnad tõusevad, meil on vaja äh, vaadata täpselt, palju mängib äh, seal rolli maksud, energia, tariifid ja nii edasi. komisjon on praegusel hetkel läbi viimas uuringut ja me oleme näinud, et üle viiekümne protsendi äh, hinnast moodustavad võrgutariifid, ülekandetasud ja nii edasi. siseturg saab hakkama energiaküsimusega lugupeetud parlamendisaadikud, ähm, härra minister, teil on väga tähtis roll selleks, et kontrollida poliitikakurssi siseriiklikul tasandil ja tegelikult ähm, ka mõjutamaks Euroopa Liidu poliitikaks, hoolitsemaks selle eest, et tõesti arvestatakse siseriiklike oludega, tegeliku olukorraga. komisjon äh, volinik on öelnud, et erinevad valitsused ähm, tihti ütlevad üht, aga teevad teist nii et liikmesriigid toetavad turgusid, aga äh, praktilises elus on olukord teistsugune. kui me tõesti soovime kodanikke ja ettevõtteid kaitsta kõrgete energiahindade eest, siis äh, me peaksime tagama selle, et siseturg toimib ja et äh, energiat on võimalik osta õiglase hinnaga. investorid soovivad alati kõrgemaid hindu, tarbijad soovivad madalamaid hindu ja me peame laskma turul endal hinnata, mis on õigustatud hind. aitäh! suur tänu Philip Loole selle ettekande eest. nüüd on meil aga arutelu, meil on väga palju sõnasoovijaid, sellepärast peame kõik kinni pidama kõneajast. reeglid on järgmised. me vaheldame niimoodi, et kaks riiklike parlamentide esindajat saavad sõna ja siis üks Euroopa Parlamendi esindaja ja kõneaeg on kaks minutit igale sõnasoovijale ja meil on juba kakskümmend sõnasoovijat siin kirjas. kes soovib sõna saada, peab vastava speaking time dokumendid täitma, mis teile just laiali jagati. ja saatke siis meile tagasiside. alustagem siis Birute Vesaitega, kes on Leedu parlamendi majanduskomisjoni esindaja, palun. Gerbiama ponia pirmininkė, e, noriu lugupeetud esimees. kõigepealt tahaksin tänada siin kõiki võtmekõnelejaid Leedu parlamendisaadikuna oli mul väga hea meel kuulda, et on tehtud suuri edusamme Leedu eesistumise ajal energiavaldkonnas. Euroopa Liidu energiasiseturu lõpuleviimine on üks põhiprioriteetidest, see peaks olema meie peaeesmärk järgmiseks kümneks aastaks. ma arvan, et järgmise kümne aasta jooksul ja ka edasi ei selle aja jooksul peaks äh, ära kaduma kõik energiasaared äh, Euroopast. ja hoolimata kõikidest jõupingutustest äh, turu liberaliseerimise suunas ning kolmanda energiaturu ellurakendamise osas on viimasel ajal energiahinnad olnud tõusuteel ja tarbijad ei ole väga aktiivselt äh, vahetanud äh, energiatootjaid ning äh, energiatootjad ei ole ka väga läbipaistvalt toiminud, kui nad hindu tõstavad. kui asi puutub kolmandate riikidega peetavatesse hinnaläbirääkimistesse, siis peaksime olema üksmeelel, kuid tegemist ei peaks olema ka ühekordse deklaratsiooniga, vaid me peaksime siin püüdma saavutada konkreetseid tulemusi. me tahaksime näha ühtsemat energiapoliitikat, kui asi puudutab kildagaasi. ja me tahaksime ühtsemat poliitikat ka taastuvenergia valdkonnas, selleks et tagada konkurentsivõimelisemaid hindu, aitäh aitäh. Toie. Kosovo äh, parlamendi majanduskomisjoni esindaja, palun. Ähm, cara signora Sartori, io voglio ringraziare äh, lugupeetud esimees, mina tahaksin Kosovo parlamendi nimel tänada teid, et te kutsusite meie majandus, äh, energia ja telekommunikatsioonide delegatsiooni siia, et rääkida Euroopa Liidu energia siseturust. ma tahaksin teile rääkida äh, väljakutsetest ja perspektiividest Kosovos ja öelda teile, et meil on väga hea meel kuulda ühtsest äh, siseturust ning äh, sellest, et mainiti otseselt ka Lääne-Balkani riike kui tulevasi ähm, ühtse turu liikmeid. Kosovos on väga palju äh, väljakutseid ja probleeme olnud ja ka energiavaldkonnas ülekandesüsteem, energia tootmine, ühendatavus äh, ja muud probleemid. üks põhilisi edusamme, mis me oleme nüüdseks saavutanud, on jaotusvõrkude erastamine, kuid äh, pean siiski ütlema, et see ei olnud väga lihtne ja oleme saavutanud Serbiaga energiakokkuleppe ja loodan, et et varsti saame liikuda rohkem ühtse energiaturu suunas. mis puudutab ühenduse akiid, siis pean ütlema, et meie parlamendis kontrollitakse iga seadusettepanekut, kas see on ühenduse akiiga kooskõlas ning meie, me püüame tagada suuremat koostööd Euroopa Liiduga selleks, et vältida edaspidi probleeme ning valmistuda selleks, et meist saaks tõhus osaleja ühtsel energiaturul tulevikus. ma kinnitan teile ah,. Eh, suur tänu teile. aitäh suurepärase tervituse eest ka itaalia keeles ja nüüd annan sõna proua Pilar de Castillole Euroopa Parlamendi nimel, aitäh! Muchas gracias, eh, presidenta. Eh, muchas gracias. suur tänu esimehele ja suur tänu ka kõikidele siinviibijatele, eriti just Leedu eesistujale. mul on küsimus, mis on suunatud põhiliselt Philip Lõule. tundub, et äh, komisjon kaalub võimalust avaldada uus teatis energiapoliitika eesmärkide ja kliimamuutuse eesmärkide kohta ja et see teatis peaks ilmuma jaanuarikuus, vastavalt sellele, mida meie oma komisjonis oleme kuulnud. Eh, ma tahtsin teada, kas siis avaldatakse valge raamat või midagi sarnast ja ma tahtsin teilt ka küsida eh, kliimamuutuse eesmärkide kohta. me oleme siin pikalt seda arutelu pidanud, kas meil peaks olema üks, kaks või kolm eesmärki ning hea oleks komisjoni käest kuulda, mida nemad arvavad. see võib mõjutada ka meie arutluse käiku siin, mis puutub siin erinevatesse energiaallikatesse. aitäh, härra nüüd Dionisius Staminitis, palun. kes on kaubanduskomisjoni esindaja äh, Kreeka parlamendis. aitäh, lugupeetud esimees, riiklike parlamenti esindajad, Euroopa Parlamendi esindaja. Euroopa energiapoliitika on silmitsi praegu erinevate väljakutsetega, sellepärast et raske on tagada ligipääs turvalistele allikatele mis garanteeriks odava energia tarbijatele, samuti tuleb vähendada ka süsinikuheidet. suurim praegune väljakutse Euroopa Liidus on vähendada oma sõltuvust fossiilkütustest ning saavutada teatud eesmärgid. meil on kahe tuhande neljateistkümnenda aastani aega selleks, et lõpule viia siseturg. kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks peame tagama selle, et kõik liikmesriigid on võrgustikku ühendatud ning siis peaks meil olema ka rahvusvaheline kliimalepe. meie, kreeklased, oleme näinud, et kõige keerulisemaid aegu ja meil on praegu probleeme kõrgete energiahindadega. loodetavasti Kreeka eesistuja tegeleb äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide saavutamisega ning ka poliitilise raamistiku lõpuleviimisega, pidades silmas kahe tuhande kolmekümnendat aastat, selleks et tagada jätkusuutlik äh, energia valdkonna areng kättesaadavate hindade ning äh, tagatud energiatarnetega, selleks et me saaksime uusi eesmärke saavutada tahaksin mainida, et üks põhilisi energiapoliitika eesmärke on tagada, et see aitab kaasa Euroopa Liidu majanduse kasvule ning meie osalemine rahvusvahelisel energiaturul konkurentsivõimeliselt, nii et me saame pakkuda konkurentsivõimelisi hindu lõpptarbijale. samal ajal muidugi tuleb kaitsta ka oma tootjaid. Perune Riksen nüüd äh, Norra parlamendist, palun. aitäh Äh, hästi töötav äh, infrastruktuur äh, on midagi, mis meil on Põhjamaades olemas, meil on erinevad ühendused ka Põhjamaade vahel olemas, see on lubanud meil luua ühtselt sertifitseeritud turg Rootsi ja Norra vahel taastuvenergia jaoks, mis on väga hea äh, edasise taastuvenergia arendamiseks. meie arvame, et hästi toimivat turgu edendab kõige paremini ühenduste loomise kaudu, kuid me leiame, et võimekusmehhanismid sellisel kujul, nagu nad praegu on Euroopas, moonutab turgu ning võib ühenduste loomist takitada, takistada ning seega ka ühtse turu loomist takistada. Norra energiatootjana äh, omab teatud võimekust ähm, vahetaastuvenergiat tasakaalustada äh, läbi maagaasi ja hüdroenergia, kuid peab mõistma, et äh, sellised eesmärgid nõuavad suuri äh, investeeringuid ning on vaja tagada ka nõudlus. lõppkokkuvõttes me arvame, et kap-, et võimekusmehhanisme peaks vältima, kuid kui neid rakendatakse, siis peab siin tagama ka ühendamist, muidu on meie energiaturg ebastabiilne ning selle tagajärjed võivad olla hävitavad, aitäh. aitäh. härra Vittorio Frodi, palun no.. suur tänu. kõigepealt tahaksin rõhutada et äh, energia kõige olulisem mõõde on Euroopa mõõde, nii et äh, meil on vaja investeerida tehnoloogiatesse, millel on suur transpordivõimekus nagu äh, jätkuv kõrgepinge. nii et selle võrgustikuga, selle selgrooga Euroopa tasandil saame ühendada kõik eesmärgid, olgu siis see suurem tõhusus või ähm, backup süsteem äh, tuuleenergia näol nii et äh, siin vähendatakse energia säilitamise vajadust. tegemist on Euroopa taseme infrastruktuuriga ja me arvame, et me peame võitlema selleks, et see äh, euro võlakirjadega ellu viia võimalikult kiiresti. tahaksin rõhutada ka, kuidas saame luua siin eh, energia, eriti just taastuvenergia ja biomassist toodetava taastuvenergia. ja eh, kliimamuutusega kohendamise, kohenemise vahelise eh, sünergia, mis aitab tagada nii energiajulgeolekut kui ka energiaga varustatust aitäh. Hanihat Sebeski, palun nüüd, kes on energia- ja kaubanduse ning tehnoloogia komisjoni esindaja Türgi parlamendis. Türk parlamentosu olarak sizleri saygıyla selamlıyorum. Suur tänu. mina omalt poolt tervitan teid Türgi parlamendi nimel, püüan võimalikult aeglaselt rääkida Türgis. energia valdkonnas, just tarbimise valdkonnas on väga suuri küsimusi veel õhus, ma tahaksin neid siinkohal välja tuua. Euroopa Liit, eriti just energia tarbimise osas püüab liikuda usaldusväärsete energiaallikate suunas ja seda kättesaadavate hindadega ning Euroopa Liidu jaoks on väga oluline see, eriti just tarbijate jaoks, kuid Euroopa Liit, nii palju kui mina tean, ei ole piirkond, mis oleks väga soodus energia tootmiseks, Kaspia meri, Aasia ja Lähis-Ida on need piirkonnad, kus on põhilised energiavarud ja seega Türgi saab olla ühenduslüliks Euroopa ning nende piirkondade vahel, kus need energiavarud paiknevad. sellepärast võib eh, Türgi mängida olulist eh, rolli. viimase üheteistkümne aasta jooksul oleme näinud, et eh, energia tarbimine on Euroopa Liidus kasvanud ühe koma kuue protsendi võrra, kuid Türgis oli see viis protsenti ning kümne järgneva aasta jooksul tõuseb see tarbimine veel kord ilmselt neljakordseks, sellepärast et Türgis on väga tugev majanduskasv. Türgi on on juba pikka aega äh, tegelenud nende ähm, erinevate probleemidega, kuid kahjuks on endiselt lahendamata probleeme Küprose põhjaosaga. me peame siiski tagama probleemide lahendamise võimalikult kiiresti ja täielikult. nüüd äh, Ühendkuningriigi lordide koja äh, esindaja äh, proua Scott, palun aitäh. selle aasta maikuus äh, minu komisjon Nordide Kojas avaldas Euroopa Liidu energiapoliitika äh, tavalise raporti raporti, mille pealkiri oli Ükski riik ei ole saar ja mul on väga hea meel, et sellest teemast on räägitud siin ka täna hommikul, eriti just ühendamisest ning siseturu lõpuleviimisest, kuid meie raportis toodi välja põhiline probleem investeeringud. meie raport näitas, et on vaja triljonit eurot Euroopa Liidus investeeringute näol kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ning hiljuti pidasime Londonis ka seminari, et investoritega sellest rääkida. heaks uudiks on see, et triljoneid eurosid on saadaval üle maailma maailma, kuid halb on see, et investoreid heidutab energiapoliitika ebakindlus nii äh, Euroopa Liidu kui liikmesriikide tasandil. energiadilemma on nüüd kõigile teada kuid küsimus on selles, et tuleb tasakaalustada energiaga varustatus ja hinnad. oht on selles, et kui äh, lahendada lühiajaline probleem, siis see tuleb hiljem tasakaalustada ja just selline poliitiline kõikumine tõrjub äh, investoreid. näiteks kahe tuhande kahekümnenda aasta taastuvenergia eesmärk oli väga selge. edu, kui asi puudutab investoreid, kuid praegune olukord heidutab investoreid ning eriti just äh, süsiniku eesmärk tuleks ümber vaadata ning meie lõppkokkuvõte oli, et kohalikku jaotusvõrku tuleb palju rohkem eh, investeerida. aitäh, palun nüüd kolleeg Goebbels. Thank you, chair um.... aitäh. kui komisjon tuli välja ühisturu ettepanekuga, siis lubati, et hinnad lähevad alla. teame aga päris hästi, et nii see ei läinud. nüüd Philip Lowe ütleb, et äh, kui turg on lõplikult valmis, siis hinnad lähevad alla. aga see lihtsalt ei ole tõsi. konkurentsi on vähem, seda seetõttu, et Äh, mõned suurettevõtted äh, on nüüd ka liikmesriikide turgudel ja teiseks, tarbijatel ei ole kauplemisvõimalust. isegi VKE-del ei ole mingit kauplemisvõimalust võrreldes nende suurte ettevõtetega. ja edasi me üritame Euroopa Liidus eemalduda kildagaasist, tuumaenergiast, ka biokütuste osas on meil omad kahtlused ja nii edasi ja nii edasi, aga peamiseks põhjuseks on see, et energiaturg ei ole selline nagu teisel turul. üheksakümnendiku äh, energiast, gaas, nafta ja nii edasi viiakse läbi riikli, riigi kontrolli ja riikide vaheliselt lepingute alusel. mis toimub aga äh, spot-turgudel, siin on tegemist spekulatsiooniga Äh, iga naftalaadung müüakse kümneid kordi maha, enne kui ta kuhugi sadamasse jõuab. nii et turgu domineerib teatud hulk ettevõtteid ja me võime erastada, mida tahame. aga Euroopa Liidus ei saa me mitte kunagi tagada paremaid hindu tarbijate jaoks. probleemiks on ühiskonnas nüüd see, et meil on üha enam probleeme energiaga ja me peame subsiidiume pakkuma. nii et see on siis põhjuseks, miks ei ole võimalik äh, paremaid hindu pakkuda. suur aitäh! ja nüüd Manus Brunner, kes on Austria äh, parlamendi liige suur tänu, proua esimees, lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu nende huvitavate ettekannete eest ja ka Leedu eesistumise algatuse eest. mul on kõigest kolm märkust. kõigepealt olen nõus sellega, et pikalises perspektiivis äh, on meil vaja lõpetada äh, subventsioonide maksmine ja seda siin ka mainiti, sellepärast et tegelikult äh, peaks meie eesmärgiks olema turuküpsuse saavutamine. minevikus aga tuumaenergiat ja ka söeenergiat toetati väga palju ja sellepärast ma leian, et meil on vaja nii-öelda äh, Äh, toetuste maksmise lõpetamisel ka sellist astmelist süsteemi selleks, et äh, alternatiivsetele energiaallikatele mingigi võimalus anda Euroopa Liidus või siis ka üleüldiselt üle minna alternatiivsetele energiaallikatele, nii nagu mõndades liikmesriikides see eesmärk on. mis puudutab taristut, siis jah meil on vaja korralikku taristut, eriti kõrgepingeliine mida meil on vaja selleks, et alternatiivsed energiaallikad rohkem äh, kasutada, sellepärast et äh, isegi äh, kui põhjas tuul puhub ja tuuleenergiat toodetakse ja praegusel hetkel võib-olla kliendil ei ole vaja seda energiat, on siiski vaja kõrge pingeliini kaudu see Äh, see energia siis ka kohale toimetada. peale selle on meil Alpides ka väga korralikud salvestamisvõimalused, nii et neid võiks ka kasutada, aga see kõik nõuab investeeringuid. mõndades liikmesriikides juba aastakümneid on kakeldud selle üle, kas me peaksime kolmesaja kaheksakümne kilovatiseid äh, juhtmeid ehitama või mitte. ma arvan, et ka siin on jällegi vaja äh, vabandust, kolmesaja kahekümne, kaheksakümne kilovoldiseid juhtmeid ehitada või mitte, aga siin jällegi on vaja omavahel kokkuleppele jõuda. siis nüüd äh, võrkude omavahel, võrkude lahtisidumine tootmisest, minu arvates on see täiesti ilmselge. aga siin on ka üks aga mulle tundub, et praegusel hetkel lüüakse kõik ettevõtted Euroopa Liidus äh, sama vitsaga, ükskõik, kas tegemist on suure ettevõttega või mingi piirkondliku varustajaga. ja see toob endaga kaasa väga naljakaid tagajärgi ja nõuab ka korraliku bürokraatia masina ülesehitamist ja ma leian, et nendes küsimustes peaks Euroopa Liit tõesti natukene äh, rohkem reegleid looma selleks, et see oleks rohkem eristatud, see lähenemine. suur aitäh, härra Mascarenio. kes on Hispaania parlamendi esindaja? suur aitäh, lugupeetud äh, esimees. meie jagame igati neid mõtteid, äh, mis liiguvad ühtse energiaturu poole. see on oluline liikmesriikide energiatarne ja turvalisuse jaoks, samuti hindade jaoks ning keskkonna kaitseks. tahaksin rääkida sellest, mida ütles härra Puusek. Äh, ta rääkis Euroopa taasindustrialiseerimisest äh, ja see puudutaks kõiki liikmesriike. härra Puusek ütles, et on äh, hädavajalik parandada äh, energia hinda ja võimalikult äh, madalaks teha energia hind. see on vaja, selleks on vajalik, et me saaksime parandada ühendusi. meil on ühisprojektid, mida me toetame. härra minister samuti rääkis neist kümne protsendi eesmärk elektri puhul on aga selline, milleni me ei suuda jõuda ette nähtud tähtaja jooksul, seega on oluline suurendada ka ühenduse poolset rahastamist. ja erilist tähelepanu tuleb pöörata energiasaartele. energia hinna puhul tuleb analüüsida neid faktoreid, mille abil määratakse hind kindlaks kõikides liikmesriikides. tuleb vaadata seda lähtudes konkurentsivõimest teiste riikidega, kuid samuti liikmesriikide siseselt. ka liikmesriigid ise peavad olema konkurentsivõimelisemad. me teame juba, milline on äh, kulude struktuur energiasektoris. teame, need mudelid on erinevad, ka rahastamine on erinev. me peame põhjalikumalt analüüsima kulusid just nimelt äh, ja see aitaks siis konkurentsi ka energiasiseturul. suur aitäh! ja Romana Jordan Euroopa Parlamendist, palun! suur aitäh! tahaksin tervitada siin kõiki kolleege liikmesriikide parlamentidest ja tahaksin küsida neilt järgmist. kuidas teie näete tulevasi arenguid siseturul? neljas liberaliseerimise pakett, sellest on nüüd teada antud ja muidugi iga sellise pakke puhul me räägime osalisest äh, pädevuse üleandmisest Euroopa Liidu tasandil. me oleme väga palju rääkinud äh, subsiidiumitest ning sellest, et neist tuleb järk-järgult lahti saada. aga mina tahaksin teada järgmist. kas kolleegid liikmesriikide parlamentidest nõustuvad sellega, et meil on vaja harmoneeritumaid Euroopa Liidu eeskirju subsiidiumi kohta äh, taastuvate energiaallikate puhul. me kõik oleme nõus, et taastuvate energia allikate kasutamist tuleb suurendada, see tähendab seda ka, et äh, ladustamissuutlikkuse puhul no, teatud uued reeglid hakkavad kehtima. kas te usute, et meil oleks vaja ka siin selles valdkonnas ühtset harmoneeritud turgu, selle asemel, et omada kahtekümmet kaheksat erinevat äh, ja samuti ma tahaksin teada mil määral edasi arendada ühtset energiapoliitikat energia erinevate allikate osas. meil on väga erinevad arusaamad, näiteks Saksamaal ja Ühendkuningriigiski tuumaenergia küsimustes. Saksamaa otsus on samuti problemaatiline tehnilistest aspektidest lähtudes. see on üheks osaks minu küsimustest ning teiseks energiapoliitika kaks tuhat kolmkümmend, härra Lõu rääkis sellest mõttest siin täna, aga ma tahaksin teada, mida teie arvate no, seoses poliitikaga aastani kaks tuhat kolmkümmend, mis te arvate, mida tuleks teha, mida on tehtud õigesti, mida on tehtud valesti, mida oleks vaja parandada? ning ma sooviksin samuti Euroopa turumehhanismide kohta teie arvamus, samuti ETS-i heitmetega kauplemise süsteemi kohta ning samuti kolm eesmärki, mis meil on. kasvuhoonegaaside vähendamine, taastuvate energiaallikate kasutamise eesmärk ning äh, energiatarne turvalisus, mis te sellest arvate? suur aitäh ja härra Stanislav Ivan, kes on Poola Parlamendi majanduskomisjoni liige. suur aitäh, lugupeetud e, esimees. Poola eesmärgid ühtivad Euroopa Liidu omadega, konkurentsivõime, tarnekindlus ning e, jätkusuutlik kasv on need kolm eesmärki. härra Puusek siin ütles, et oluline on konkurentsivõimeline turg ja ka meie oleme sellel seisukohal. see on seotud erinevate aspektidega nagu ühendused, eriti just eh, Euroopa keskosas ja idapoolses osas ning samuti taristute areng see on seotud ka arukate energiavõrkudega. me peame kasutama ära kohapealset suutlikkust Euroopa Liidus ning see aitab parandada samuti tarnekindlust. Poola nagu teisedki Euroopa Liidu liikmesriigid oma vabu käsi energiaallikate valimise osas. me kasutame endiselt erinevaid tehnoloogiaid, aga kivisüsi on endiselt väga olulisel kohal meil ka lähitulevikus, aga me peame arvestama ka uute energiaallikatega. me kasutame rohkem nüüd maagaasi, sellepärast et me avame uue terminali samuti ja samuti me tarnime sisse Horvaatiast gaasi äh, läbi kurki, nii et äh, me lõpuotsuste tegemisel peame äh, siiski silmas pidada ka, pidama ka majanduslikke aspekte. seega tähtis on, et me lähtuksime eelkõige tarbijatest. osa taastuvatest energiaallikatest äh, arenevad aga kiirelt edasi ning äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend äh, eel-, arvatavasti on ka need muutunud konkurentsivõimeliseks. seega me mõistame täielikult vajadust lahti saada subsiidiumitest, vastasel juhul tekib konkurentsimoonutus. see ei muuda jällegi kuidagi turgu konkurentsivõimelisemaks. me sooviksime samuti keskenduda perioodile ja kliimapoliitikale pärast aastat kaks tuhat kolmkümmend. Euroopa Liidu teaduspoliitika osas ning tehnoloogiate osas, mis on seotud äh, taastuvate energiaallikatega ja kliimamuutustega, on väga olulised. puhas tehnoloogia on väga oluline meie jaoks, me ei tohiks võidelda äh, kivisöe kasutamise vastu iseenesest, see on väga oluliseks äh, energiaallikaks Poolas, ka mujal liikmesriikides. suur aitäh! suur aitäh ja ma palun, et te peaksite kõne ajast kinni, sellepärast et see on ainus võimalus, kuidas kõik saavad sõna, vastasel juhul ei ole võimalik äh, kõigil sõna võtta, aga nüüd härra Kristjan Kigikiru, kes on majandus- ja tööstuskomisjoni liige Rumeeniast, palun Mulțumesc, doamna președintă. În numele Senatului Român. Suur aitäh, lugupeetud esimees Rumeenia senati nimel ma tahaksin teid tänada tänase küllakutse eest osalemaks niivõrd olulisel koosolekul Euroopa Liidu tuleviku jaoks. Rumeenia samuti soovib leida lahendusi selleks, et tagada meie sõltumatus energiaküsimustes praegu seisame me silmitsi kahe olulise väljakutsega, selleks et tagada varustatus, me peame tagama varustatuse maagaasiga Rumeenias, aga kõneleja vabandab, ja teiseks väljakutseks Rumeenia jaoks on see, et meil on suur potentsiaal tootmaks energiat taastuvatest allikatest, eriti just hüdroenergiat aga nagu öeldud, eh, sellega seoses on mul tekkinud eh, kolm küsimust, mis tahaksin härra peadirektorile esitada. esmalt, kui kaugele on jõutud energia hinna reguleerimisettepanekuga, kas on olemas ka mingi toetusskeem taastuvate energiaallikate jaoks? ja milliseid äh, edusamme on saavutatud riskide hindamisel seoses kildagaasi kasutusega liikmesriikides. suur aitäh! suur aitäh! ja härra Andres, proua Andres Barrier, palun no,. suur tänu, proua esimees! jah ka mina soovin kõigepealt tänada teid selle arutelu korraldamise eest, see on väga tähtis arutelu ja me peaksime seda veelgi sügavamalt pidama. komisjoni esindaja ütles, et toetusmeetmed moonutavad konkurentsi siseturul olen sellega täiesti nõus. ma tahaksin nüüd teada, millised juhtumid on kohtu ette täpselt jõudnud, see oli esimene küsimus. teine küsimus, milline ajakava on komisjonil silme ees, kui nad räägivad ühisturu, energiaühisturu elluviimisest ja millist rolli mängivad seal alternatiivsed energiaallikad. ma tean, milline on Euroopa Parlamendi seisukoht, aga tahaksin teada, mida arvab sellest Euroopa Komisjon, ehk et kui palju arvestatakse alternatiivsete energiaallikatega siseturu loomisel. suur tänu, proua Parea! ja nüüd on mul suur rõõm anda sõna meie kunagisele kolleegile Euroopa Parlamendist, kes nüüd on majanduskomisjoni liige Slovakkia parlamendis. mikrofon. mikrofon, palun. okei okay., so I forgot you know just its function <laughs> kas toimib, jah? suur tänu sõna andmast, proua esimees. kõigepealt äh, suur tänu komisjonile ja parlamendile selle eest, et äh, energia siseturu lõpuleviimise kallal tööd tehakse selleks, et äh, energiasaari ja isoleeritud riike vähendada. Te kindlasti mäletate kahe tuhande kaheksanda, kahe tuhande üheksanda aasta gaasikriisi, kui gaasi tarbimine Venemaalt lõpetati päris mitmesse Euroopa Liidu liikmesriiki, nii et tõesti väga tähtis on mõelda elektri- ja gaasivõrkude ühendamise peale selleks, et tulevikus sarnaseid olukordi vältida. mul on väga hea meel ka selle ühise lähenemise üle, meil on ka ühiste huvide projektid, me oleme osalenud kahes, need puudutasid gaasijuhtmete ühendamist Poola-Ungari Poola ja Ungariga ja peale selle oleme ka elektrivõrkusid Ungariga ühendanud, nii et ma tõesti leian, et on väga hea mõte see, et nii Euroopa Komisjon kui ka teised Euroopa institutsioonid teevad koostööd nende võrkude ühendamisel. see on väga tähtis äh, äh, punkt selleks, et energiaturgusid ühendada. siis see, mida ütles proua Jordan äh, riiklike parlamentide saadikute kohta ehk et toetused nii fossiilsete kütuste kui ka alternatiivsete energiaallikate kasutamise jaoks. ma arvan, et nüüd on tõesti viimane aeg, et komisjon ja parlament lõpuks ühtlustaksid need reeglid, sellepärast et äh, riiklikud ametid siiamaani ei ole tegutsenud nii, nagu nad peaksid. me peame ühelt poolt õigusloomet küll vähendama, kuid teiselt poolt tuleb meil hoolitseda ka selle eest, et äh, erinevad organisatsioonid siiski jääksid sõltumatuks ja et meil oleks tagatud läbipaistvus. on väga tähtis, et meie ettevõtted oleksid võimelised tõesti majanduskriisis hakkama saama, muidu meil ei ole võimalik edasi minna. suur tänu ja järgmisena saab sõna Liina Paltsis, kes on Euroopa küsimuste asepresident, küsimuste komisjoni asepresident Leedu parlamendis. suur tänu! priklausys tik tai nuo to, tõhusus energiaturgudel Euroopas sõltub sellest, kui kiiresti Euroopa Liit võtab vastu otsuseid äh, selle kohta, kuhu soovitakse investeerida, kas vanamoodsatesse fossiilsetesse kütustesse või uutesse kaasaegsetesse paljulubavatesse alternatiivsetesse energiaallikatesse. ma tahaksin siin jalge alla tampida selle müüdi, et toetused alternatiivsetele energiaallikatele on väga suured. kui päikese või tuuleenergia tootmist toetatakse, siis paari aasta pärast juba on meil võimalik äh, nende tööstuste näol kasutada kõige konkurentsivõimelisemat energiat. Taani on suurepäraseks näiteks äh, selle kohta sellepärast mina leian, et alternatiivsed energiaallikad on tegelikult äh, ainsad energiaallikad, mis tagavad meile sõltumatuse ja tarnimiskindluse. laskem kodanikel otsustada, millist äh, energiat soovivad nad tulevikus kasutada. meil oli Leedus äh, referendum tuumaenergia kasutamise vastu ja ma tõesti loodan, et meil uut tuumajaama ei ehitata. laskem inimestel investeerida mikroenergia pol-, Äh, projektidesse. igal hoonel võiksid ju olla päikesepaneelid või mõni muu alternatiivse energia tootmise võimalus. sellepärast ma sooviksin, et äh, parlament toetaks äh, direktiivi vastuvõtmist, millega meil oleks võimalik salvestada seda energiat, mida erinevad majapidamised toodavad. peale selle on meil vaja nutikaid võrkuseid, sellepärast et muidu meil ei ole võimalik võrkusid ühendada ja alternatiivseid energiaallikaid tõhusalt ähm, kasutada. peale selle peame me olema väga ettevaatlikud, me peame võitlema tagatrepluse vastu, eriti mis puudutab fossiilseid kütuseid ja kildagaasi see tööstusvaldkond on nüüdseks aru saanud, et alternatiivsed energiaallikad on odavad ja tõhusad ja nüüd nad teevad kõik selleks, et alternatiivsete energiaallikate vastu võidelda. suur tänu! ja järgmisena saab sõna Gianluca Benevati. E tema esindab Majandus- ja Kaubanduskomisjoni ja Turismikomisjoni Itaalia parlamendis. suur tänu! suur tänu, proua esimees! ma arvan, et nüüd on tulnud välja midagi, mis on ka minu jaoks väga tähtis nimelt, et meil on vaja Euroopa ülest turgu, meil on vaja energia siseturgu, see on tõesti hädavajalik, see oli juba enne kriisi nii ja nüüd pärast kriisi on see veelgi vajalikum, sellepärast et ettevõtted nii riiklikel kui ka Euroopa Liidu tasandil vajavad seda turgu. mul on kaks märkust. siin tehti, eh, toodi välja kaks küsimust, mis on väga tähtsad, nimelt taristu, võrkude ühendamine äh, ja reegleid. mis puudutab äh, võrkusid ja taristut, siis tõesti, need on väga tähtsad, ähm, nendega tuleb arvestada, sest tegemist on tegelikult ka piirkondliku võimsuse küsimusega. meie mandri erinevates riikides, erinevates liikmesriikides on äh, võimsus erinev. teatud liikmesriikides on väga palju alternatiivseid energiaallikaid kasutusele võetud, on ka teisi riike, nagu minu koduriik, kus äh, elektrit toodetakse gaasist nii et tõesti, see on väga tähtis. siis tarnimine, ka siin on äh, väga tähtis äh, strateegiline küsimus. lõunakoridor on väga tähtis, aga peale selle tuleb ära kasutada kõik reservid, mis on veel äh, Vahemeres, eriti just Vahemere idaosas. mis puudutab reegleid, siis tuleb kohe kindlasti võimalikult kiiresti rakendada kolmas energiapakett ja peale selle tuleb tagada ka juurdepääs siseriiklitele turgudele. see on tõesti ähm, sine qua non tingimus selleks, et tagada konkurentsivõime ja siseturu elluviimine ja see, et kõik saaksid võrdsetel tingimustel tegutseda. ja veel üks märkus. me oleme paika pannud eesmärgid, need ka defineerinud ning Euroopa Komisjon on kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks eesmärgid paika pannud ning meie peame nüüd hoolitsema selle eest, et neid eesmärke oleks võimalik saavutada ilma, et me viiksime turud tasakaalust välja ja ma toetan seda lähenemist, seda lähenemist, äh, mille me oleme praegu valinud ja me loodame, et meil on võimalik korralik siseturg välja töötada energiavaldkonnas. suur tänu, härra Igor Radenovitš saab sõna, tema on majanduskomisjoni esimees Horvaatiast. suur tänu, daamid ja härrad, kallid kolleegid. ma räägiksin edasi horvaatia keeles, ütleb kõneleja kõigepealt soovin teid äh, tänada teie pingutuste eest ja ka öö, äh, soovida õnne selle edu puhul, mis on saavutatud kolmanda energiapaketi rakendamisel ja äh, edusammude puhul, mida on tehtud Leedu eesistumise ajal. kuigi siin on väga palju küsimusi juba tõstatud, eriti just Sloveenia kolleegid tõid selle välja, oleme nõus meie külalisesinejatega, et meie kõige suuremaks ülesandeks on taristu ja energiarevolutsiooni läbiviimine. seda on otse loomulik äh, võimalik saavutada nii, nagu härra Puusek ütles, et meil on vaja majanduses uus kurss äh, valida, sellepärast et meil on vaja tõesti rohkem äh, industrialiseerida Euroopat, sellepärast on ka väga tähtis, et me töötaksime välja reeglid, millega reguleerida turgusid ja hoolitseksime ka selle eest, kuidas jagada energiat ja tagada varustuskindlus kogu siseturul. on väga tähtis, et me ei teeks siin mitte koostööd ainult kõikide Euroopa Liidu liikmesriikidega, vaid peaksime ka nende liikmesriikidega tegema, mis on Euroopa Liidust ida pool ja mis on traditsiooniliselt olnud väga rikkad. sellepärast on ka minu jaoks äh, väga äh, on ka mul väga hea meel teile meenutada, et täna Parkos toimub suur kohtumine äh, kus kinnitatakse seda, et alternatiivne lõunakoridor gaasijuhtmete jaoks on tähtis ja et seda hakatakse ehitama ja et meil niimoodi on võimalik tagada äh, gaasiga varustamine vähemalt kahelt väljalt. Aserbaidžaanis Bakuus on kohal ka inimesed Lääne-Balkani riikidest ja nad äh, sõlmivad seal kokkuleppe ning kahe vastastikuse mõistmise refe-, memorandumini ja meil on niimoodi võimalik tõesti tagada gaasiga varustuskindlus, aitäh! suur tänu! härra David Krepa, kes on Itaalia parlamendist, palun! suur tänu, proua esimees! kõigepealt äh, suur tänu teie külalislahkuse eest, äh, suur tänu ka nende küsimuste tõstatamise eest, millega meil on täna võimalus siin põhjalikult tutvuda. ja otse loomulikult peaksime me ka tõesti üritama analüüse läbi viia, me teeme ka seda ja mul on selle üle väga hea meel. siiski tuleb mõningaid küsimusi paremini mõista. mina tahaksin rääkida sellest, et me toodame üle tegemist on probleemiga, mis on olemas meie koduriigis, aga ka mujal kuidas selle äh, probleemiga hakkama saada? meil on näiteks tõesti äh, teatud äh, ajahetked päeval, kus me toodame rohkem, palju rohkem, kui meil on vaja. ja siis öeldakse, et Euroopa Liidu tasandil tegelikult teatud elektrijaamad tuleks kinni panna, et kas meil on mingid kriteeriumid, kuidas seda reguleerida? kas meil on tõesti võimalik äh, siin selles küsimuses selline Euroopa kurss välja töötada ja kas me arvestame ka mõjudega keskkonnale nende kriteeriumite väljatöötamisel? ma arvan, et see on väga tähtis selleks, et me ei diskrimineeriks kedagi. eriti just ähm, alternatiivsete energiaallikate puhul on see tähtis, samamoodi ka püstitatud eesmärkide saavutamisel, siis äh, äh sel jaotusküsimus äh, tsentraalsel tasandil äh,, siin on väga palju räägitud nutikatest võrkudest selleks, et äh, meil oleksid kogu Euroopa territooriumil väikesed jõujaamad, millega energiat toodetakse, aga ma ei tea, kuidas seda kõike ühendada selle äh, kesktasandi lähenemisega, kus mõeldakse pigem suurtele jõujaamadele. ma ei tea, kas on meil olemas siin mingi üleminekulahendus või need äh, Äh, või need nutikad äh, võrgud on pigem nagu õhulossid, sellepärast et Euroopa äh, energiaühisturg peaks olema hoopis teistmoodi üles ehitatud, meil oleks vaja tõesti teatud kesktasandi lähenemist, aga ärgem unustagem seda, et tarbitakse siiski kohalikul tasandil. nii et võib-olla tuleks seda lähenemist natukene muuta. aitäh! see City saab järgmisena sõna Kosovost, palun. president, we consider that it's very uh... Mm, aitäh, esimees, meie leiame, et väga oluline on siin äh, jagada infot teiega, sest me ei ole veel Euroopa Liidu liige Kosovo pöörab erilist tähelepanu vaba ja konkurentsivõimelise energiaturu arengule. me oleme võtnud terve rea meetmeid selleks, et luua regulatiivne äh, raamistik, restruktureerida energiasektor ning äh, algatada terve rida projekte energiasektori seadusandluse osas oleme vastu võtnud juba kuus energiaseadust, mis puudutavad siis energiaturgu, kütet, energiatõhusust ja ettevõtteid. samuti oleme vastu võtnud reegleid, määruseid, menetlusi metodoloogiaid, mille ees mm, siis tänu valitsusele ja energiaministeeriumile. mis puudutab Euroopa Liidu õigusloomet, siis meie seadusandlus on kooskõlas Euroopa Liidu teise energiapaketiga, mis loob tugeva aluse äh, energiasektori restruktureerimiseks ja äh, konkurentsivõime suurendamiseks. meie seadusandlus äh, lahendab ka teisi olulisi probleeme nagu energiatarned, energiajulgeolek, taastuvenergia kasutamine ja energiatõhusus. me oleme kohaldanud ka turgu ja oma energiastrateegiat. kõik, mida me praegu Kosovos tegema, teeme, põhineb äh, nendel strateegiatel, aitäh! suur tänu ja viimane sõnasoovija on Soome äh, parlamendi kaubanduskomisjoni esindaja suur tänu. energiavõrgustike puhul on probleemiks see, et tegemist on monopolidega ning klient peab lihtsalt maksma ja suu kinni pidama. tihtipeale reguleeritakse neid võrgustikke erinevatel moodustel. minu küsimus on, kas te arvate, et on oluline, kes energia äh, jaotusvõrk omab? kas äh, on vahet, kas tegemist on avalike või eravõrkudega? kas tegemist on riikliku või mõne teise liikmesriigi omanduses oleva võrgustikuga või hoopis äh, omab seda keegi väljastpoolt Euroopa Liitu. ma arvan, et meil on siin Euroopa Liidu tasandi reguleerimist vaja selle küsimuse puhul. aitäh me oleme nüüd siis äh, lõpetanud äh, sõnasoovijatega suur tänu, aitäh, et te pidasite kinni äh, kõneajast ja seega saame anda teile ka vastuseid. alustame minister Nemerovitšiga. kõigepealt viis minutit, palun. suur tänu esimees, tahaksin tänada teid selle võimaluse eest kuulata ära äh, riikide parlamentide ning Euroopa Parlamendi saadikute arvamused, mis kinnitab meie suuna õigsust, et riiklike energiasüsteemide ühendamine üheks Euroopa süsteemiks on õige. aitäh, et te kinnitasite üle, et niimoodi arvame ka meie, et me saame suurendada konkurentsivõimet ning muud muuta energia, nii elektri kui gaasi hindu tõhusamaks tarbijate jaoks. me liigume siis kõige olulisema rakendumise suunas, nagu ma teie käest kuulsin, on tegemist väga olulise sammuga, et me peame hakkama rakendama seda, mis meie ees nüüd laual on, selleks et saavutada konkreetseid tulemusi. nagu siin öeldi, on meil vaja näha nüüd tulemusi ja selleks on just rakendamine võtmeks. ma leian, et äh, pärast äh, seda, kui nõukogu kinnitab aruanded, siis äh, loodetavasti liikmesriigid saavad aru, kui oluline see olukord on. meil on veel aasta aega jäänud Äh, ühtse turu reeglite ellurakendamiseks ning ma loodan, et äh, liikmesriigid kasutavad seda aega hästi ära, et äh, järele jõuda ja tagada, et selleks tähtajaks ka eesmärk täidetakse. ma arvan, et see arvamuste vahetus oli siin väga oluline selleks. aitäh, palun nüüd härra Puusek. suur tänu, kallid kolleegid kallid riiklike parlamentide esindajad, suur tänu kõikide märkuste eest. tahaksin omalt poolt teha paar lõppmärkust. siseenergia turgu on isegi kaks korda ülemkogul arutatud, see tähendab kõikide presidentide, peaministrite ja kantslerite poolt kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ning meie ülemkogu kohustus on kustutada kaardilt energiasaared, mis praegu meie kontinendil veel on olemas ja kahe tuhande viieteistkümnendaks peaksime olema täielikult ühendatud. kuid see peab kindlasti leidma aset siis kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks ja mitte hiljem. meil peavad olema suurepärased piiriülesed ühendused. teine küsimus on see, et meil peab olema tarbijasõbralik turg. see on väga oluline küsimus meie kõigi jaoks, sest kõik peaks keskenduma just tarbijatele, olgu siis tegemist eraisikute või ettevõtetega ja kõik koostöövõimalused IT-sektoriga on väga olulised, sest keegi ei taha kaotada aega äh, asjade kontrollimisega. meil peaks olema siin nagu mingisugune äh, nõuandja, kes ütleb, kuidas äh, valida energiatootjat, energiaga varustajat. siin oli küsimus ka suuremast sellest äh, koherentsusest, äh, seda äh, lõige sada üheksa, artikkel sada üheksakümmend neli Lissaboni leppes ütleb, et iga liikmesriige otsustab oma energiamiksi üle, võttes arvesse kõiki keskkonda puudutavaid reegleid. loomulikult on see kõik üsna iseenesestmõistetav, aga saame öelda, et äh, kui me tahame katsetada kildagaasiga Euroopas, siis me peaksime seda tegema, sellepärast et see aitaks meie energiasektori ja, ja konkurentsivõimele kaasa tulevikus. siin oli küsimus ka ülekandevõrkude kohta, et teoreetiliselt ei ole oluline, kas tegemist on eravõrgu või äh, riigi omandis oleva võrguga, sellepärast et et see peaks olema piiramatu ja Euroopa ettevõtted ning ka äh, välismaised ettevõtted peaksid omama siin vaba ligipääsu ja muidugi peaks äh, võimekusmehhanism äh, arvestama meie ühtset turgu, meie Euroopa Liidu energiasiseturgu, nii et me peaksime hoolitsema riiklike võimekusmehhanismide eest selleks, et siseturgu lõpule viia. ning äh, kaks väga lühikest lõppmärkust veel meie kolleeg äh, härra Goebbels tegi väga olulise märkuse energiahindade kohta. muidugi on raske ületada kõiki probleeme korraga. üks küsimus on nafta indekseerimine gaasihindade puhul ja me teame, et järgmiste läbirääkimiste ajal äh, pikaajaliste lepingute üle seda ka meeles pidama meil peaks olema tasapisi välja arendatud ka gaasivaba turg ja mis puudutab jaeturgu, siis eh, siin ei ole veel kõik piisavalt korraldatud ja viimane märkus, ma kuulasin suure rõõmuga Kosovo ja Türgi märkusi energiaühenduse kohta me tahaksime, et Türgi ei oleks mitte ainult vaatlejaks selles ühenduses, vaid ka täisliikmeks ning oluline on ette valmistada järgmise kümne aasta strateegiat energiaühenduse puhul ning ma tunnen endal siin suurt vastutust selles küsimuses. aitäh, härra Puusek. nüüd saab sõna Philipp Kallo Euroopa Komisjonist. kas kolleeg Gööbel soovis veel midagi lisada, palun? Is... jah, ainult üks küsimus. kus on vaba turg, kui on tegemist selliste kartellidega nagu OPEC või Gazprom? ma võiksin seda nimekirja siin muidugi jätkata. aitäh, nüüd äh, peab Philip Loo sellele kõigele vastama, palun. aitäh, ma arvan, et Äh, kahekümne kahe pluss ühe sõnavõtu puhul äh, oli siin tõesti küsimusi väga palju, nii et ma vabandan, kui ma kõike, kõiki nimepidi ei maini. vastuseks kõikidele sõnavõttudele on see, et äh, tundub, et kõik on mures ühiste eesmärkide saavutamise pärast ja e, turgude integreerimise pärast, kuid võttes arvesse samas konkreetseid riiklikke olukordi ning energiamikse ja ühendamise puhul on tõesti veel suuri takistusi mis on seotud äh, turul olevate konkurentide arvuga. kui te püüate välja arendada Euroopa tasandi strateegiat või poliitikat äh, hindade piiramiseks, siis on vaja selleks avatud turgu, et äh, nii Euroopa kui ka Euroopa välised konkurendid saaksid omavahel konkureerida ja öö, ei tohi öö, alahinnata oma kohalike äh, fossiilkütuste allikate edasist arendamist, kus neid saaks äh, ammutada jätkusuutlikult. Äh, Rumeenias, Küprosel on gaasivarusid, mida meie meelest tuleks ära kasutada selleks, et üha kasvavaid hindu kontrolli all hoida ja teiseks siis Gilda gaasile vastuseks, kui on olemas jätkusuutlikku ammutamist ette nägevad reeglid ja meil on nüüd siis käimas mõjuhinnangu väljatootamine ja ma loodan, et me saame komisjoni teatisega ka varsti välja tulla selles küsimuses, siis äh, kui äh, jätkusuutlikkuse äh, kriteeriumid täidetakse, siis me saame seda küsimust edasi kaaluda taastuvenergia nüüd. energia teekaardis, mis avaldati juba kaks aastat tagasi, on kirjas, et energiamiksi puudutavad otsused on seotud just taastuvenergiaga, kui me soovime süsinikuheidet vähendada, sest meil on vaja taastuvenergiat selleks, et neid eesmärke saavutada koos äh, kaugelepüüdliku energiatõhususe poliitikaga. ja kui meil on taastuvenergia olemas, siis peab see olema konkurentsivõimeline ka ilma subsideerimata, samuti peaks kehtima, sama peaks kehtima ka gaasi kohta ja tuumaenergia kohta, selleks et turg saaks toimida nii et äh, peamine strateegia element ei ole mitte ainult lihtsalt avatud turu loomine, vaid selle haldamine nii, et äh, energiavarud on kättesaadavad konkurentsivõimelisel alusel ja taastuvenergia toimiks ilma subsiidiumiteta, kus on vastav tehnoloogia olemas. nii et et äh, seda saaks kasutada kõige äh, kulutõhusamates kohtades nagu Hispaania või Kreeka, kus äh, tuul puhub. või kus paistab pidevalt päike ja see oleks väga suureks panuseks. miks me kulutame nii palju energiavõimekust taastuvenergia vallas? seal, kus meteoroloogilisest vaatepunktist või äh, tootmise ja nõudmise osas ei ole piisavalt tingimusi täidetud. meil on siin võimalus äh, mitmekesistada oma energiaallikaid ja see on väga hea. siin on määravaks ühendamine ja Äh, tõepoolest võimekuse mehhanismid võivad turgu kildu, killustada, kui äh, välised äh, konkurendid ei oma ligipääsu turule. mõned inimesed ütlesid, et meil on vaja siin ühtlustatud taastuvenergia toetussüsteemi kas meil on vaja võimekusmehhanismide puhul rohkem distsipliini? novembrikuus avaldas komisjon suunised mõlema küsimuse jaoks ja need soovitused võivad küll sõbralikud välja näha, kuid komisjon on valmis, on ettevalmistamas järgmise aasta suveks riigiabi juhiseid ja need mõjutavad sama palju liikmesriikide käitumist kui meie trustide vastased juurdlused. ja siin peaksime saavutama samasuguseid tulemusi, nagu me oleme saanud äh, tootmissüsteemide ja haldajate lahutamise puhul siin vastuseks härra Goebbelsi kommentaarile kõigepealt olen täiesti nõus härra Puusekiga, Euroopa õigusloomes ei ole midagi omandiõiguse kohta, kuid küsimus on selles, kuidas osapooled käituvad. siin on oluline reeglite rakendamine, kui me suudaksime OPEC-i oma kontrolli alla saada, kui asi puudutab nende mõju turule, siis kui meil oleks piisavalt tõendeid ja me saaksime seda tõhusalt teha, siis ja mis OPEC-it puudutab, siis te teate, milline on praegu majanduslik ja poliitiline olukord, kuid komisjon ei kõhelnud juurdluse algatamisel gaasi tarnimise küsimuses Euroopasse ning komisjon ei ole kõhelnud äh, suurte ettevõtete äh, ju, juurdluse alla võtmisel. härra Goebbels, ma ei ole veel leidnud, kes ütles või kirjutas, et energiahinnad vähendavad, kui turgu liberaliseerima hakatakse. mul ei ole mingisugust tõendit selle kohta, tegemist on väga rumala äh, seisukohaga, kuid klaas võib olla nii pooltühi kui pooltäis, sellepärast et energiahinnad on tõusnud ainult poole võrra võrreldes meiepoolse panusega. ja järgmise aasta alguses avaldatavas raportis on infot ka hindade kohta, ma olen nõus, et siin on väga palju veel vaja ära teha, meil on vaja palju rohkem tähelepanu pöörata jaeturgudele ja siin ütlesid ka paljud inimesed, et vaja on ava, avada jaotusvõrgud ning detsentraliseerida energiasektorit, mis aitab luua ainult ähm, mis aitab avada turgu uutele konkurentidele. ja palju on veel vaja ära teha, kuid lihtsalt sellepärast, et me ei ole kõike veel saavutanud, mida me saavutada tahtsime, ei pea alla andma. aitäh, härra Lõula ja lõpuks saab sõna härra Puusek. suur tänu, kolleeg Goebbels esitab väga olulisi küsimusi siin. ma olen nõus, et äh, meie õigusloomes ei ole omanduse kohta mingisuguseid märkusi. kuid äh, äh, me peame vaatama siin riiklikku olukorda. seadusandlus tagab paindlikkuse, nagu meie Austria sõber soovis, kuid süsteemid on riigiti erinevad ja kui me liiga palju selle omandi küsimusele keskendume, siis võib see tuua endaga kaasa väga palju bürokraatiat. kuid jah, kuid ilma selle omandi küsimuseta ei saa meil olla avatud konkurentsivõimelist turgu. kuid me peaksime igasuguste monopolide toimimise lõpetama oma riikides. me teame, et OPEC-i riikides on see väga keeruline, kuid et kildagaas USA-s võib osutuda siin kasulikuks. ja teine asi on see, et kui me vaatame viimast kümmet või kahekümmet aastat, siis me näeme, kui suur on olnud nafta hindade kõikumine meie turgudel isegi niisuguse tugeva monopoli puhul. nii et äh, tahaksin veel lisada, et näiteks Gazpromi monopoli nõrgendamiseks on meil vaja rohkem energiaga varustatust ja Gilda gaasi ammutamist, mis aitaks selle monopoli nõrgendamisele kaasa, nii et me peame selles suunas edasi liikuma. aitäh! kuulsite, milline oli siis äh, parlamendi ja komisjoni seisukoht, nõukogu ei võtnud siin äh, viimati sõna, et oleksime saanud siin triloogi pidada. tänan kõiki osalejaid äh, kõikide panuste eest, väga hea oli ära kuulata riiklike parlamentide esindajad ja nende jaoks oli kindlasti hea ära kuulata nõukogu komisjoni ja parlamendi seisukohad. nagu te teate, siis jätkame oma arutelu siinsamas äh, pärastlõunal kell kolm ja seda äh, koosolekut äh, juhatab siis kolleeg Žemaitaitis ja siis keskenduma energiapoliitika rikkale Euroopa Liidus, et tagada konkurentsivõimeline jätkusuutlik majanduskasv. kõik äh, kolleegid parlamentidest ja raportorid, kes siin sõna said ja, aga mitte ametnikud, on palutud parlamendisaadikute restorani lõunale. tegemist on siis äh, esimesel korrusel äh, Altiero Spinelli hoones asuva restoraniga ja lõuna algab viieteist minuti pärast. Äh, ametnikel on võimalus süüa teistes restoranides, mis on samuti esimesel korrusel. ja kasutan võimalust, et teid kõiki veel kord tänada, sest pärastlõuna mind siin ei ole ja minu kolleeg aseesimees osaleb siis minu nimel siin äh, pärastlõunal. aitäh teile veel kord ja nägemist!